istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile edastatud, kas teil on selle kohta kommentaare? ei ole, keegi vähemalt märku ei anna, mis tähendab seda, et protokoll on kinnitatud